suis pas les arches de Philippe. Voilà. Good morning everyone on.... tere hommikust kõigile ja tere tulemast eh, majandus- ja rahanduskomisjoni kohtumisele. kõigepealt päevakorra vastuvõtmine Äh, TRIPS ähm, dokument, äh, proua Peres äh, on raportöör, on tehtud ettepanek see asi edasi lükata. kui te olete sellega nõus, siis nii jääb mis puudutab juhataja teadaandeid, siis te teate, et ähm, käis rahvasaadikute delegatsioon, sealhulgas ka mina ise, Sharon Bowlesi juhtimise all Iirimaal eile ja üleeile rääkisime Iiri eesistuja prioriteetidest, Iirimaa, nagu te teate, on esimesest jaanuarist siis ülemkogu eesistujariik. selle külaskäigu jooksul räägiti Iirimaa majanduse hetkeolukorrast ja väljavaadetest. delegatsioon tunnustas neid tohutuid probleeme, millega oli Iirimaa silmitsi finantskriisi ka seoses ja märkisime ka seda, et väga paljud äh, aspektid, mis mõjutasid Iirimaa kiiret kasvu varem, äh, on, äh, peavad paika ka täna ja Iirimaa rahvastik on noor ja mm, väga hästi haritud meie eesmärgiks on stabiliseerida Iirimaa jaoks ka riigivõlga, võlakirjade turul ähm, positsioonid delegatsioon kohtus ähm, kõrgete poliitiliste esindajatega nii valitsusest kui ka parlamendist, finantsteenuste sektori esindajatega Dublinis ja äh, ka teiste huvitatud osapooltega. kohtusime noore riigisekretäriga majandusküsimustes ja Euroopa asjade ministriga kohtusime ka keskpanga finantsjärelevalve nõukogu esimehe ja aseesimehega selleks, et rääkida euroalast ja Euroopa Liidust laiemalt ja finantsraamisti-, finantsmääruse reformist. rääkisime ka ühtse pangandusjärelevalve alaste arutelud, aruteludest parlament, nagu te teate, hääletab selles küsimuses homme meie komisjonis. ülejäänud teadaanned ähm, tulevad siis juba proua esinaiselt endalt ähm, täna pärastlõunal ja läheme nüüd ähm, kohe edasi päevakorrapunkti juurde number kolm ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi kakssada, kaks tuhat kuus murd sada kaksteist muutmine seoses käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismiga. härra David Kassa on raportöör, kuid äh, teda täna kohal ei ole ja anna, annan sõna härra Kosessile suur aitäh, kaks nädalat tagasi olin ma proua Lulling, täna olen ma härra Kaasa, nii et näete, et mitmekesisust on võimalik äh, siin väga lihtsasti tagada. nüüd äh, David andis mulle mõned omapoolsed märkmed, et tema seisukohti selgitada. komisjoni välja käidud tekst üritab hakkama saada olemasoleva süsteemi lünkadega selleks, et võidelda karussellpettuse vastu. tegemist on üsna laialt levinud käibemaksupettuse vormiga ja selle alus peitub siis isereguleerimissüsteemis, mis on näidanud, et ei ole tõhus. just nimelt sellest tulenevalt komisjon ongi teinud ettepaneku luua kiirreageerimismehhanism mille eesmärgiks on kiiresti äh, võidelda äh, karussellpettuste vastu. ja see mehhanism täiendab siis olemasolevat äh, erandite süsteemi. härra Kaasa toetab komisjoni ettepanekut, tema hinnangul ei ole vaja sellesse suuremaid muutusi sisse viia, kuid konsultatsioonide käigus sidusrühmadega hoiatati teda selle eest, et selle võib, et äh, pöördmaksustamise süsteem võib tuua kaasa halduskoormuse kasvu ja seetõttu peaks kiirreageerimismehhanismi võimaldada kasutada vaid erakorralistest olukordades ja muudatusettepanek number seitse seda ka peegeldab. hetkel Äh, ei ole see teema kuigi vastuoluline, nõukogu toetus on täiesti olemas, kuid härra Kaasa ootab rõõmuga ka kolleegide poolseid ettepanekuid, et seda teksti paremaks muuta, mille siis on käinud välja komisjon. suur aitäh ja kui lubate, siis tahaksin teile rääkida ka väikese lookese. eelmisel korral rääkisin ma proua Lullingi nimel aga komisjonile edasi antud raportis sellest ei räägitud ja jäi mulje, et mina tõstatasin kõik need väga asjasse puutuvad küsimused, mille tõstatas tegelikult Lulling. ja siis võttis minuga ühendust volinik, et teada saada, kas siin on mingeid lahkarvamusi. aga arvestades seda, milline siis proua Lulling on, siis tegelikult olid need küsimused ikkagi tema tõstatatud ja mina lihtsalt olin tema häälekandja, nii et ma loodan, et täna ei juhtu samamoodi siin käibemaksu osas ja härra Kaasaga. suur aitäh, härra Koses, väga tore, et Rahvaparteil on nii mitmekülgne koordinaator nagu teie ja sotsiaaldemokraatide nimel on sõna härra vabandust, proua äh, Ferreiral härra Ludvigsoni äh, nimel ja loomulikult on meil ka väga suur rõõm, et teie just koordinaator olete, palun. In fact I am speaking jah, äh, mina võtan siis sõna Olle Ludvigsoni nimel, kes samuti tänasel kohtumisel osaleda ei saanud. kõigepealt ja ma räägin siis Olle seisukohtadest, tuleks seda olulist ettepanekut toetada komisjoni eh, töö maksupettuste kõrvalhoidmise osas on väga oluline, arvestades seda, et eh, siit on võimalik saavutada suur Euroopa lisandväärtus, peaks Euroopa antud valdkonnas rohkem ära tegema. kiirreageerimismehhanismi sissetoomine tundub olevat esimene mõistlik samm sellel teel. see on täiesti loogiline lahendus sellele probleemile, millega liikmesriigid teinekord on silmitsi, nimelt et nad ei suuda piisavalt kiiresti Ähm, reageerida ootamatute ja suuremahuliste käibemaksupettuste puhul. härra Ludvigson on väga rahul sellega, et härra Kaasa on ettepanekuga samamoodi nõus ja on veendunud, et äh, mõlema poolt äh, selles äh, osas tehtav töö järgnevatel nädalatel kujuneb edukaks samal ajal aga härra Ludvigson tunnustab, et natukene selle ettepanekuga käib kaasas sellise lõpetamata asja äh, maine, tundub lihtsalt, et komisjon ei ole läinud piisavalt kaugele, vaja on lisaelemente, eriti kahe olulise küsimuse puhul. esiteks, jah, on väga äh, sobiv, et pöördmaksustamise võimalus on esialgses faasis ainus äh, Äh, meede, aga see ei saa jäädagi ainsaks meetmeks. on kahetsusväärne, et ei ole konkreetsemat plaani selle kohta, kuidas uusi instrumente tuua sisse meetmete kogusse järgnevatel aastatel. komisjonile tuleb anda hindamise ja läbivaatamise kohustus, mille eesmärgiks on siis mehhanismi laiendamine. teiseks, äh, see ettepanek ei ole praegu väga äh, Ehm, ka ehm, väga soodne liikmesriikide vaheliseks koostööks. näiteks kui mõne liikmesriigi puhul ühe riigi käibemaksusüsteem mõjutab tema süsteemi väga oluliselt, ehm, oleks eh, selline koostöö hädasti vajalik Eh, side erinevate liikmesriikide poliitikate vahel tegelikult on ülioluline. Olle Ludvigson eh, tahaks eh, ka, et kõik tasandid oleksid läbipaistvamad sellest hetkest peale, kui komisjon saadab lisanõudeid liikmesriikidele. kui kõikidel on lai ülevaade juba algusest peale sellest, mis toimub, siis inimest, ilmsest, ilmselt koostöö sujuks paremini ja kooskõlastamine samuti härra Ludvigson soovib samuti, et komisjon teeks lisaettepanekuid ka selles küsimuses ja seda juba üsna pea. mis nüüd puudutab eh, härra Kaasa jõupingutusi määratleda seda, mida peatakse suuremahuliseks käibemaksupettuseks eh, eh, ja et tuleks seada mingisugune, mingisugune määr sellele, ta arvab, et siis härra Ludvigson arvab, et seda tuleks veel uurida. kiirreageerimis lahendus on väga julge samm, mida tuleks kindlasti kasutada ainult äh, erakorralistel juhtumitel, kuid oluline on see, et oleks mingisugune selline süsteem, et liikmesriigid saaksid juba ennetavalt käituda käibemaksu äh, kao puhul, äh, mitte ainult tagantjärele, nagu seni on olnud, kui pettus on juba toimunud. ja lisaks Olle Ludvigson arvab, et me peaksime sisse tooma ka suhteliselt karmid sõnad vahendite kohta ning haldussuutlikkuse kohta selles raportis. kiirreageerimismehhanism äh, toimib hästi ainult siis, kui äh, komisjon suudab igal hetkel kiiresti ja öö, äh, akuraatselt reageerida. väga on olul-, väga oluline on see, et oleks piisavad inim- ja haldusvahendid selle jaoks olemas ja et kiirreageerimismehhanismi ehitataks üles ja seda hoitaks ka alal, sellepärast et muidu see asi lihtsalt ei toimi. pärast neid väga praktilisi märkuseid äh, härra Ludiksoni poolt tahaks ta lõpetuseks äh, härra Kaasat ka tänada suurepärase raporti eelnõu eest ja ta äh, loodab siis jätkuvalt ähm, sujuvale koostööle. suur tänu teile, proua Ferreira, nüüd on liberaalide nimel sõna proua Kleval. oi, vabandust, liberaalide nimel ei olegi siin kedagi, siin on aga härra Kiigold härra Fox, palun. suur tänu, mina räägin iseenda nimel täna. tahaksin tänada härra Kaasat hea töö eest selle raporti kallal. kaks väikest märkust, kui tohib. kõigepealt ma nõustun, et võttes arvesse, milline on pöördmaksustamise ja käibemaksu enda üldisem mõju ettevõtetele, siis äh, sellist lahendust peaks kasutama viimase võimalusena, kui pettuse või vastases võitluses äh, ette nähtud muud vahendid siin direktiivis on läbi kukkunud. liikmesriigid ei peaks automaatselt pöördmaksustamist kasutama ähm, üldise äh, rangema riski äh, analüüsi asemel. teine märkus puudutab muudatusettepanekut kuus. ma arvan, et tuleks rohkem rääkida sellest, mis asi on ootamatu ja suuremahuline pettus milliseid kriteeriume selleks äh, komisjon kasutab, ma tean, ma, ma, ma kahtlustan, et selline tee, mida raportöör ette paneb, et pöördmaksustamist kasutatakse ainult siis, kui äh, teatud protsent äh, on, moodustab, moodustavad pettused. see tekitab mulle muret. sest seda protsenti on väga raske välja arvutada ja liikmesriikidel jääb napib siis manööverdamisruumi ja nad võivad kanda suurt kahju, sest nad ei saa probleemi lahendada varajases faasis. samuti ei ole meil äh, õigeaegselt olemas statistikat. Ehm, ning äh, statistika kogumine samuti äh, takistab kiiret tegutsemist. samas kui välja arvata need kaks aspekti, siis minu arvates on tegemist hea raportööri, raportiga ning ma ootan koostööd raportööri ja variraportööridega, suur tänu! aitäh, härra Fox! proua Kreeva. Yes, I am speaking on my behalf and, <laughs> uh, and I am an SND member um,. I would also like to mina räägin ka enda nimel tahaksin tänada raportööri selle dokumendi koostamise eest, minu arvates on see väga hea. mina koostan laiemat raportit maksupettuste, maksudest kõrvalehoidmise kohta, mis peaks valmima ennem aasta lõppu. see on reaktsioon komisjoni poolt lubatud tegevuskavale maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise kohta. ütleksin paar sõna ka kiirreageerimismehhanismi kohta käibemaksupettuste puhul. komisjoni ettevalmistatav pettustevastane pakett on tervitatav, kuid ma kordan veel, ma, ma nõustun veel kolleegidega selles, et meil on vaja selgemat tegevuskava maksupettustele äh, reageerimiseks, mis läheb kaugemale sellest kiirreageerimissüsteemist isegi kui, kui me räägime ainult käibemaksupettustest, ka lühemas perspektiivis on meil vaja enamat kui lihtsalt see me-, mehhanism. ma kordan seda fakti ähm, pidevalt, et äh, Euroopa kaotab umbes triljon eurot aastas käibemaksupettuste tõttu ja see on väga suur number, eriti arvestades meie praegust majanduskriisi toetan vägagi seda, et härra Kaasa üritab kehtestada ka mingisuguseid selgeid mõisteid. see on oluline osa siin raportis ning ma nõustun, et läbi nende saab paremini tegeleda maksupettustega. samas ma usun, et me peame olema väga ettevaatlikud definitsioonide määratlemisel. üks võimalus oleks äh, kaasata ka oodatavad kahjud definitsioonidesse. kiirreageerimismehhanismi eesmärk on tegeleda keerukate petuskeemidega, mis lähevad sageli kaugemale ühest liikmesriigist. seda on juba vähemalt tänagi öeldud juba kolm korda. niisiis, liikmesriikide vaheline koordineeritus ning läbipaistvus komisjoni poolt avalduste läbivaatamisel peaks olema tagatud ennem seda, kui me edasi läheme. suur tänu veel kord härra Kaasale selle dokumendi eest ja ma ootan vägagi koostööd ka muudatusettepanekute kirjutamisel. suur tänu, proua Kleeva. kas keegi soovib veel sõna? mul ei ole selle dokumendi kohta midagi öelda. kui ei, siis äh, Euroopa Komisjoni esindaja, palun. suur tänu, härra esimees, tahaksin eelkõige tänada raportööri härra, härra Kaasat selle eest, et ta on toetanud Euroopa Komisjoni ettepanekut. paar märkust muudatusettepanekute kohta tegemist on kiirreageerimismehhanismiga ja see tähendab, et seda saab kasutada vaid väga kiireloomuliste juhtumite puhul ja erakorraliselt. nii et erinevalt siis äh, tavamenetlusest, äh, siin me räägime tõesti väga jõulisest võitlusest äh, väga konkreetsete juhtumite puhul. me oleme näinud näiteks ähm, saastekvootide puhul, et viis miljardit läksid kaduma vaid paari nädalaga, nii et just nimelt sellest tulenevalt ongi komisjon ettepanekuga välja tulnud. tõsi on ka see, et turuosalised on kurtnud selle üle, et nad peavad olukorraga väga kiiresti kohanema, aga tegelikult on nendele la-, langev koormus suhteliselt väike. nüüd mõiste, et mis on siis massiline pettus, raportöör äh, on siin võtnud äh, aluseks protsendid, komisjon seda oma ettepanekus ei teinud, sellepärast et äh, komisjoni arvates on väga raske täpselt defineerida seda, mis on ootamatu ja massiline pettus. see sõltub siis sellest, kuidas liikmesriigid seda näevad, millistel juhtudel liikmesriik palub meil võimalust kasutada kiirreageerimismehhanismi, seda teevad nad loomulikult vaid väga erakorralistel juhtudel teiselt poolt me räägime ka ettevaatusabinõudest. nii et mitte lihtsalt sellest, et me näeme, et on toimunud äh, pettus ja siis me sellele reageerime, vaid ka juba ette on võimalik midagi ära teha, kui on märke pettusest komisjon loomulikult arvab, nagu ka teie, et tegemist ei ole mingisuguse püsiva lahendusega pettuse vastases võitluses, on vaja koordineeritumaid lahendusi üheskoos liikmesriikidega, sellepärast volinik Šemeta tuleb välja ka dokumendiga, mis räägib just nimelt pettuse vastasest võitlusest ja kus tuuakse välja ka konkreetsed meetmed. pettusevastases võitluses, eriti käibemaksupettuses vastases võitluses on väga suur osa just liikmesriikides, liikmesriigid on ju koordinaatoriteks, nii et nii palju oleks mul siis hetkel öelda, suur aitäh! Thank you very much indeed, Mr Raponi! suur tänu härra Raponi Euroopa Komisjoni nimel! härra Koses? suur tänu, härra esimees, ma lihtsalt annan teada, et panin Davidile siia ka kõik tehtud märkused kirja, mis langevad omavahel enamasti kokku ja on ka väga konstruktiivsed ja küllap siis David ka väga kannatamatult kindlasti alustab läbirääkimisi kompromissmuudatusettepanekute üle, mis võimaldavad teksti kas paremaks muuta või täpsustada, aitäh! Eh, suur tänu, tuletan teile meelde, härra Koses, et viies detsember eh, keskpäev on muudatusettepanekute esindamise tähtaeg. räägime nendest kahekümne esimesel jaanuaril järgmisel aastal ja EKONi komisjon peaks hääletama siis kahekümne teisel jaanuaril ning täiskogusse jõuab see dokument hääletusele esimesel veebruaril kaks tuhat kolmteist. Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde tõhustatud koostöö finantstehingute maksu valdkonnas. aga proua Podimatat pole kohal. ja variraportööre ka pole. ainult härra Strejček on kohal. Five minutes. So we will stop. Ah, he's here. Wait, waiting for you. So if you agree, we are gonna wait for a few kui olete nõus, siis ootame võib-olla viis minutit, et raportöörid jõuaksid kohale meil läks lihtsalt eelmise päevakorrapunktiga nii kiiresti, nii et ootame ära võib-olla teised variraportöörid. aitäh! So we continue and I Läheme edasi, kolleegid. ja ma annaksin sõna nüüd siis äh, proua Podimatale, kes on äh, meie raportöör neljanda päevakorrapunkti osas tõustatud koostöö finantstehingute maksuvaldkonnas. Anni Podimata, palun. suur tänu! räägime täna siis esitatud muudatusettepanekutest äh, sellesse soovitusse, mis puudutab tõustatud koostööd finantstehingute maksuvaldkonnas ma tahaksin äh, kõigepealt äh, soojalt tänada kõiki variraportööre selle eest, et nad on suhtunud vägagi konstruktiivselt oma lähenemises ja on toetanud seda liini, mis me alguses paika panime. et et äh, me tahaksime kõigepealt hinnata seda, kas õigluslikud tingimused tõhustatud koostöö reeglite sissetoomiseks on täidetud või ei ole nad seda ja et äh, me ei räägi nii palju äh, finantstehingumaksu sisust, sellepärast et see arutelu äh, Äh, tuleb hiljem äh, pärast seda, kui komisjon esitab oma läbivaadatud ettepaneku. nii et nagu ma ütlesin, suur tänu variraportööridele ja kõikidele teistele kolleegidele, kes on ka esitanud muudatusettepanekuid. esitatud on kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut kokku ja ma tahaksin äh, öelda, et nendest olen ma kokku pannud kaks kompromissmuudatusettepanekut ja need jällegi on otseselt äh, seotud tõhustatud koostöömenetlusega ja ei puuduta sugugi mitte finantstehingumaksu sisu. Äh, seda sellepärast, et äh, praegu meie ülesanne ongi rääkida siis menetluskorrast esimene kompromiss tuletab meelde või kordab üle seda, et finantstehingumaks saavutab oma eesmärgi tegelikult ainult siis, kui see rakendub ülemaailmsel tasandil ja Euroopa Liit peaks olema siis äh, kokkuleppe saavutamise äh, eestvedaja äh, ülemaailmsel tasandil. tuletame meelde nendele liikmesriikidele, kes tahavad tõhustatud koostöö alusel finantstehingumaksu kehtestada, võivad omalt poolt seada väga hea eeskuju selle sammuga, sellepärast et ilmselt on väga raske nendel, kes ei ole veel liitunud finantstehingumaksuga mitte liituda, kui äh, see maks ennast tõestab ja see kõik äh, oleks oluline samm edasi selleks, et siis tõesti ülemaailmselt äh, see maks kehtestatakse. ja teine kompromiss, see puudutab seda, et me kutsume üles äh, komisjoni tegema lisandusi oma esialgsesse mõjuhinnangusse ja räägiks siis sellest, et mida, milline see mõju oleks siis, kui see tuuakse sisse ainult osades liikmesriikides ja paluvad siis oma ettepanekud selle mõjuhinnangu alusel ka korrigeerida me võtsime äh, selles osas äh, arvesse proua äh, Lullingu ja härra Paltsi kolmanda muudatusettepaneku, viienda ettepaneku proua Lullingult, kolmeteistkümnenda muudatusettepaneku proua Mattiaselt ja, ja härra Klutelt. see on siis esimene muudatus, kompromissmuudatusettepanek ülemaailmse finantstehingumaksu kohta. ja teine, mis puudutab komisjoni esialgse mõjuhinnangu äh, Äh, täiendamist. selle kompromissmuudatusettepaneku puhul võtsime arvesse proua äh, Lullingu poolt esitatud muudatusettepanekud. ma tahaksin lisada veel seda, et Euroopa Komisjon juba ongi äh, hakanud tegelema sellega, et oma esialgsesse mõjuhinnangusse lisada siis äh, Äh, finantstehingu maksu võimalikud mõjud, äh, kui äh, see läheb käibele ainult osades liikmesriikides. ma tahaksin siin kontekstis aga lisada nii palju seda, et on veidi kummaline, et selle finantstehingu maksu sissetoomise osas on rohkem mures olnud praegu need liikmesriigid, kes sellega ei tahagi liituda. nüüd ülejäänud muudatusettepanekud mõned nendest lihtsalt kordavad neid seisukohti, mida parlament on juba väljendanud eelmise aasta mai, äh, selle aasta maikuus, näiteks muudatusettepanek number neli proua Turunenilt või muudatusettepanek äh, number viisteist äh, proua Mattiaselt ja härra Klutelt. mõlemad muudatusettepanekud vastavad täpselt sellele raportile, mis me võtsime vastu maikuus ja seega neid muudatusettepanekuid tuleks toetada. kindlasti ei üllata kedagi see, et on muudatusettepanekuid, mis äh, lükkavad tagasi tõhustatud koostöö korra kasutusele võtmise. Äh, meie Rootsi kolleegid äh, härra Hökmark ja härra Schmidt on need muudatusettepanekud esitanud. ma tahaksin korrata aga siiski veel nii palju, et äh, see on mõneti üllatav. oleks äh, nimelt äh, võinud arvata, et finantstehingumaksule vastu olevad tunnevad teatavat kergendust selle üle, et nüüd räägitakse pigem tõhustatud koostöö all selle sissetoomisest. kui nad käituksid järjepidevalt nende argumentide mõttes, mida nad on e-, esitanud varem selle debati osas nii et on tõesti natukene kummastav, et äh, nad nüüd tunnevad muret äh, hoopis teistel põhjustel, nad äh, lükkavad tagasi selle tõhustatud koostöö variandi ja tunnevad justkui muret, et see finantstehingumaks võib osutuda nii edukaks, et hakkab mõjutama siis neid liikmesriike, kes skeemiga ei ole ühenenud, ühinenud ja lõpetuseks ma tahaksin veel kord äh, tõesti soojalt tänada variraportööre, nad on suhtunud väga positiivselt. ja tahaksin isiklikult ja eriti tänada proua Lullingut, kes äh, ka on olnud väga konstruktiivne selle teema osas, kuigi on äh, ju laialt teada, et tema isiklikud seisukohad öö, ei äh, luba tal äh, ilmselt äh, seda suunda heaks pidada. aga kuivõrd ta on valitud raportööriks Rahvapartei poolt, siis on ta tõesti suhtunud väga konstruktiivselt nii et ma nüüd loodan, et see nõuandemenetlus saab nüüd ühele poole, et me saaksime minna finantstehingumaksu sisuliste arutelude juurde, ma arvan, et see on kindlasti palju põnevam arutelu meie kõigi jaoks, suur tänu! suur tänu, tõesti, proua Modimata. nüüd ongi sõna Galil äh, proua Lullingul, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahaksin öelda järgmist, kuna ametialastel põhjustel ei olnud kaks nädalat mind ja ka mitmeid teisi kolleege kohal, siis ma olen väga rõõmus selle üle, et täna on meil võimalik muudatusettepanekuid arutada selle koos, tõhustatud koostöö ettepaneku raames. aega on meil vähe, aga sellest hoolimata peab ikkagi välja tooma kõige olulisemad väljakutsed, arvestades seda, et teinekord varjutab inimeste sellist paremaid otsuseid, siis võib-olla siin selline pulbitsev entusiasm. nii et äh, asi ei puuduta seda, et rääkida uuesti finantstehingute maksu puudujääkidest või positiivsetest äh, külgedest. vaadates kahtekümmet kaheksat muudatusettepanekut, siis äh, ma vaatan, et mitmed meie kolleegidest ei ole sellest veel aru saanud põhjenduspunktides üritatakse anda moraalne hinnang, kas siis äh, positiivne või negatiivne finantstehingute maksule, aga minu arvates ei ole äh, sellistel muudatusettepanekutel siin raportis äh, küll oma kohta me räägime ikkagi sellest, et millised oleksid tõhustatud koostöö tagajärjed Euroopa Liidule ning ühisturu toimimisele ja samuti liikmesriikidele, kes siis kasutaksid seda tõhustatud koostöö varianti, kui ka nendele, kes seda ei kasutaks, nii et sellega asi piirdubki. tahaksin välja tuua veel kõige olulisemad punktid. liikmesriigid, kes siis otsustavad mitte kasutada tõhustatud koostööd, lõppkokkuvõttes ka ikkagi puutuvad asjasse. volinik Šemeta on öelnud, et komisjoni ettepanek tugineks laialdaselt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esialgsel ettepanekul. too ettepanek võttis sisse aga ka, ka mm, põhimõtet alati ei tugineta mitte territoriaalsuse põhimõttel, kui tegemist on siis maksudest kõrvalehoidmisega. nii et põhimõtteliselt jääksime me küll, piirduksime Euroopa Liidu piiridega. aga milliseks kujuneks siis see põhimõte, mis võimaldab ka minna väljapoole Euroopa Liitu, sellest ei tea me mitte midagi see sõltub äh, juba konkreetsetest ettepanekutest ja läbirääkimistest. ma kujutan ette, et see töö osutub üsna keeruliseks. aga nüüd, kui liikmesriigid vabatahtlikult kasutavad tõhustatud koostööd või kes neid ei kasuta, et kas see neid siis puudutab või mitte. tegelikult kui tehakse tehing teatud äh, väärtpaberiga riigis, kus tõustatud koostööd ei kasutata, kuid see äh, väärtpaber ise on riigis, kus seda kasutatakse, siis äh, tegelikult on neil võimalik ikkagi seda nõuda, samamoodi ka siis, kui äh, samamoodi kui siis, kui see mm, finantsasutus ise, tema peakorter asuks liikmesriigis, kus on tõhustatud koostöö. nii et äh, siin on vaja ikkagi läbipaistvust ja sellepärast äh, on kahju sellest, et äh, tõhustatud koostöö taotluses ei nõuta vähemasti mõningast kõige olulisemat informatsiooni selle kohta. meie oma arvates suudame sellele anda siin kõige parema hinnangu, aga, äh, ja seda selgelt välja öelda, aga tundub, et mõningate huvides on see, et see jääks äh, just parasjagu hägusaks minul, kui ma siin esitan küsimusi või teen märkusi, siis äh, loomulikult äh, mul ei ole ka mingeid probleeme sellega, et äh, lõppkokkuvõttes otsustada nii, nagu enamus. komisjoni osas aga peab toimuma ikkagi tõsine töö ja ei saa siin mitte töötada välja mõjuhinnangut ühisturule, ning ühtlasi, mis puudutab siis nende liikmesriikide, kes on otsustanud seda süsteemi kasutada ja nende liikmesriikide, kes seda ei ole otsustanud kasutada, vahelist äh, koostööd. nii et äh, tulenevalt minu ettepanekutest on töötatud välja ka kompromissmuudatusettepanekud, jah, põhimõtteliselt ma olen äh, nendega nõus, aga ikkagi tuleb selgelt välja öelda, mis siin täpselt mängus on, sellepärast et me ei saa lihtsalt kõrvale vaadata sellest koostööst ja sellest, et on liikmesriike, kes siia alla käivad ja neid, kes mitte. nii et seda tuleks ikkagi siin lähemalt kaaluda. kompromiss, muudatusettepanek on ju väga tore, siin on kirjas, et me et finantstehingute maksu eesmärke on võimalik saavutada vaid siis, kui seda rakendatakse ellu ülemaailmselt, jah, väga tore, aga kas sellest kujuneb siis nüüd positiivne või negatiivne eeskuju, seda me ei oska ju öelda. on ju olemas selles osas ka Rootsi kogemused ja ma mõistan ka Rootsi kolleege, kui nemad hakkasid ellu rakendama finantstehingute maksu Rootsis, siis äh, osutus väga suureks äh, eduks, küll aga Londoni jaoks. nii et äh, kõik tehingud läksid Londonisse ja Lon-, ja Rootsisse nad tagasi ei jõudnudki, nii et me peame jääma ikkagi ettevaatlikeks ja täpselt läbi kaaluma sellise otsuse plussid ja miinused. Madam Lulin and I will give the suur tänu, proua Lulling. nüüd ALDE variraportööri nimel härra Klint, palun. suur tänu. minu kolleeg Tromosa on pärit Katalooniast ja nagu te teate, seal toimusid just valimised. seega härra Tromosal on kodus päris palju tegemist. kus siis uuritakse praegu valimistulemusi. ja ta ei saanud siia tulla. aga ta saatis mulle kirjaliku dokumendi. aga ta ei saatnud mulle ka eh, midagi kirjalikult, seega ma pean omast peast rääkima. finantstehingumaks on juba pikaajalisem küsimus, minu arvates rääkisime me sellest esimest korda kolmkümmend aastat tagasi. loodetavasti lõpuks jõuame ka õnneliku lahenduseni. tuleb tunnistada, et esimesed ettepanekud ei olnud just täiuslikud. ma küll mõistsin neid põhjendusi, mõistsin neid argumente, mis puudutasid alalist elukohta ja nii edasi, ja see on siis seotud sellest maksust kõrvalhoidmisega, kui nüüd see tehing toimub väljaspool Euroopa Liitu. samuti mõistan seda päritolumaa põhimõtet. niisiis, siin oli positiivseid aspekte, aga nägin ka kiiresti, et suur hulk saadikuid ei olnud selle ettepanekuga rahul ja ei toetanud komisjoni. terve rida liikmesriike soovisid lahjendada seda finantstehingumaksu börside maksuks ja minu arvates äh, paljud meist tegid sellise vea, kaasa arvatud Olle Schmidt liberaalide hulgast tehti viga sellega, et arvati, et see, mis juhtus Rootsis, selle saab otseselt üle kanda ka Euroopa Liidule tervikuna. tõsiasi on aga see, et Rootsil ei olnud sellist maksustruktuuri, nagu komisjon nüüd ette paneb, ehk siis oli võimalik kõiki tehinguid maksustada Londonis. niisiis, mul on siin tõsine mure Äh, et kas see, mis nüüd sellest ettepanekust järgi on jäänud, on tegelikult ka midagi väärt. praegusel hetkel räägime me piiratud arvust riikidest, äh, kümnest, üheteistkümnest. ja isegi nende hulgas on palju erimeelsusi, prantslased näiteks ütlevad, et neil on juba selline maks, esimesest augustist nad kehtestasid ähm, finantstehingu maksu börsitehingutele see on nende versioon siis finantstehingumaksust. aga kui nüüd prantslased äh, hakkavad ke, keelduvad äh, oma uut süsteemi muutmast, siis äh, jääb meil järele kümme või üksteist riiki, kes on valmis selleks tõhustatud koostööks, aga nende vahel on suured erinevused ikkagi ehk siis me ei ole suutnud siis öö, tuua Euroopat üksteisele lähemale, vaid oleme loonud uusi lõhesid. teiseks, need riigid, mis kõigepealt soovisid ühineda, nüüd sellest keelduvad. Nad ütlevad küll jah, et finantsinstitutsioonid põhjustasid kriisi ja nad peavad nüüd selle eest ka maksma, aga tegelikult tahavad liikmesriigid lihtsalt leida uusi maksutulusid me teame, et kõik liikmesriigid on kõriauguni laenudes. ja nad üritavad leida mingisuguseid uusi maksutulusid, mis tähendab, et nad on kaotanud silmist selle peamise eesmärgi. ehk siis leevendada tavakodanike maksukoormat äh, seeläbi, et finantsinstitutsioonid ise maksavad kinni ka need kahjud, mis nad on põhjustanud. proua Lullingul oli täiesti õigus, kui ta ütles, et meil on vaja paremini mõista seda, millised need ettepanekud lõpuks saavad olema, sest neid on nii palju mm, muudetud ja me nüüd ei teagi enam, mida nad tegelikult liikmesriikide jaoks tähendaks. ja ennem seda, kui me ei tea, millised saavad olema komisjoni ettepanekud, on meil keeruline, mul keeruline ka oma seisukohti avaldada meile räägitakse, et maksuvabastused mingisugused hakkavad kehtima kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast juba ja see suur, süvendab minu skepsist veelgi. sa, samuti, kuidas tagada seda, et seda maksu ka korrektselt kogutakse? paljud riigid, kes ei osale tegelikult selles tõhustatud koostöös, peavad ikkagi tegelema selle maksu kogumisega. probleem on siin aga selles, et mitmed riigid võib-olla ei suuda seda teha ja meil ei ole võimalik eh, neid kuidagi sellega karistada ning see eh, muudab selle keeruka süsteemi veelgi keerukamaks. nüüd proua Turunen Roheliste nimel. suur tänu. kõigepealt suur tänu raportöörile selle eest, et ta Äh, asja lihtsaks, äh, lihtsana hoidis, see on praegusel hetkel väga oluline. me räägime siin tegelikult menetluslikust heaks, heakskiidust. loomulikult võime me rääkida ka sisust, tegemist on poliitilise ettepanekuga, jah, me võime rääkida ka sisust, aga pöörduksin jälle ALDE ja Rahvapartei poole, kes on siin väljendanud oma muret, et nad võiksid mõelda ikkagi selle peale, et kas parlamendi roll on peatada need üksteist liikmesriiki ne,, nemad on arvatavasti ka välja mõelnud, millised saavad olema sellise maksa, maksu tagajärjed ja see puudutab ka välja jäänud liikmesriike, kelle finantsministeeriumid arvatavasti on ka välja arvutanud, millised saavad olema nende väljajäämise tagajärjed. seega, kui parlament nüüd oleks vastu, oleks see minu arvates röögatu. minu arvates me ei tohiks seda teha. mõelge, milline olukord siis oleks, kui terve nõukogu on valmis seda heaks kiitma, välja arvatud võib-olla Ühendkuningriik, kes soovib seda blokeerida ja siis parlament on vastu. võtke sellist lahendust arvesse. ma arvan, et meie ei tohiks siin seda protsessi pidurdada, me peaksime laskma riikidel edasi liikuda. nüüd, mis puudutab sisu, siis paar kommentaari. esimene puudutab siseturgu. nii proua Lulling kui härra Klints ütlesid, et see maks mõjutab ka välja jäänud riike ning ka siseturgu kõigepealt tuleb tunnistada, et me, meie turg on juba killustunud, seega kui te väidate, et pra-, see maks tekitab uut killustumust, siis tuleb kõigepealt tunnistada, et kaheksas riigis on praegu juba fin-, finantstehingumaks mingisugusel kujul. nüüd loome me Euroopa ülese finantstehingumaksu, millega liitub vähemalt üksteist riiki ning minu arvates see piirab seda killustatust. sest selles küsimuses on Euroopa juba niigi lõhenenud. teiseks kas see on halb riikidele, mis välja jäävad? ma arvan, et nad ise peavad selle peale äh, mõtlema, aga kui me sellest oleme varem rääkinud, siis alati on väidetud, et need riigid, need kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki, kes selle vastu võtavad, neile on see kahjulik ning ülejäänud maailmale väga hea. nüüd on see justkui pea peale pööratud ja ma sellest loogikast aru ei saa, kui päris aus olla. mis puudutab Rootsit, siis Rootsi on meie Euroopa Liidu enda näide sellest, mida ei tohiks teha. loomulikult võib kehtestada halva finantstehingumaksu. igasugune maks ei pruugi olla hea, Rootsi oma ei olnud, sest ja ma vabandan siin Rootsi kolleegide ees, aga see oli väga kehvasti üles ehitatud, mitte eriti hästi läbi mõeldud, seega väga lihtne oli selle maksu maksmisest, maksu maksmist vältida ning paljud Rootsi kodanikud kannatasid aga tõsiasi on see, et maailmas on umbes nelikümmend riiki praegu, kus on mingisugusel kujul finantstehingumaks olemas äh, riiklikul tasandil, seega selline lahendus on võimalik. asi on lihtsalt selles, et kuidas see on üles ehitatud. parlament Äh, parlament on ka ju soovinud seda emiteerija põhimõtet siin kasutada, kuigi sellesse on suhtutud tõrjuvalt kahjuks. ning peale selle ma arvan, et me peaksime natukene ideoloogiast loobuma ning mõel-, mõtlema selle peale, milline on meie kui parlamendi roll tõhustatud koostöö raames. me saame sisust rääkida ju hiljem, kui ettepanek tegelikult tehakse ning kui äh, ka nõukogus algavad läbirääkimised selle üle, aga kõigepealt me peaksime andma oma menetlusliku heakskiidu ja me ei tohiks siin takistada seda väga huvitavat arengut maksustamise valdkonnas Euroopa Liidus. suur tänu, proua Turunen! nüüd ECR-i nimel härra Stretšak. suur tänu! härra esimees. tavaliselt ma räägin siin komisjonis inglise keelt, aga aga sellise teema puhul võib juhtuda niimoodi, et äh, ükskõik, kes äh, räägib äh, ECR fraktsiooni nimel ja inglise keeles, siis või, võib teda süüdistada selles, et ta tegelikult kaitseb Londoni City huvisid. seetõttu räägin emakeeles. lihtsalt tõestamaks, et ECR-i fraktsioonis on ka teiste riikide esindajaid, kes usuvad, et finantstehingu mak-, kaks on, no ütleme, vastuoluline. meie oma muudatusettepanekuid pole esitanud, seega ma ei räägi eriti pikalt, aga paar kommentaari siiski. proua Turunen ütles, et see arutelu ei peaks olema ideoloogiline, kui ma nüüd õigesti aru sain jah, see on õige, aga kui me räägime siin maksudest, uute maksude rakendamisest, siis sellist arutelu päriselt vältida ei saa. mõningad inimesed arvavad, et tuleb kehtestada uusi makse, teised jälle, et uued maksud öö, öö, on tabu. teiseks, mina ei kaitse siin ei panku ega muid finantsinstitutsioone kaugel sellest, aga kui oleks nii lihtne süüdistada ainult pankasid meie probleemide allikana meie majanduses, siis oleks probleemide lahendamine väga lihtne. aga meie lihtsalt ei usu, et me saaks, saame süüdistada ainult pankasid. seetõttu ei arva me ka, et neile peaks kehtestama mingisuguseid eraldi makse. kogu see olukord on meie arvates palju keerukam kui lihtsalt teatud pankade valesti astutud sammud ja nende halb juhtimine. ei ole ju nii, et, et tegemist on mingisuguse täiesti uue rahaga, mille olemasolust keegi ennem ei teadnud, ei, see tuleb meie maksumaksjate taskust lõpuks ikkagi. nagu Nixon ütles, siis taevast kellelegi raha sülle ei saja. niisiis, me arvame, et finantstehingumaks ei ole, ei saa olla võiks, võiks olla ülemaailmselt küll edukas, aga Euroopa Liidus, ainult, ainult Euroopa Liidus selle kehtestamine võiks mõjuda meie eesmärkidele vastupidiselt. ka Euroopa Komisjon on hoiatanud selle eest. niisiis kokkuvõtteks. meie seisukohad on lähedased mõningatele muudatusettepanekutele mõningate saadikute poolt, nagu näiteks härra Höökmark, härra Schmidt, millele kirjutas vist alla ka kolleeg Klints. niisiis, meie seisukohad on lähedased nende härrade omadele kuigi lõpuks me arvatavasti hääletame selle ettepanekule vastu, see ei tähenda, et me oleksime vastu kõikidele sellealastele ettepanekutele, mõningad on mõistlikud. nüüd härra Kluute, kuue vareraportöör. tahaksin vabandada siin meie varjeraportööri nimel, kes ei saanud kohale tulla, ta palus, et mina tema asemel sõna võtaks. ta kirjutas mulle ka jutu ette, mille ma nüüd ette loen. kõigepealt aga paar isiklikku kommentaari. meile räägiti siin just suurtest muredest seoses finantstehingumaksu kehtestamise tagajärgedega. Astrid Lullingi mainis seda, aga mina tooksin välja teistsugused ideoloogilised argumendid. minu arvates oleks tore, kui meil oleks samasugused mured ka seoses palgakärbetega riikides nagu Kreeka, Hispaania või Portugal. aga keegi sellist muret pole väljendanud samas mis puudutab finantstehingumaksu ähm, tagajärgi, mis on tegelikult palju-palju väiksem, siis kõik on järsku väga mures. minu arvates on see vägagi kahetsusväärne. minu arvates kärbete tõttu kannatanud Euroopa mehed ja naised äh, ei suuda seda ka mõista siin öeldi täiesti õigesti, et nõukogu tegelikult on Euroopa Liidus kõige suurem probleem ning nõukogus venitatakse alati, kui on tegemist mingisuguste uute sammudega siseturul. ning juba seetõttu arvama, et me peaksime selle asjaga edasi liikuma, sest üsna lihtne on ju näha, et see, mida nõukogus tehakse, on lihtsalt venitamistaktika ma nõustun vägagi Wolf Klintsiga selles, et me peame tõesti kaitsma ka Euroopa väikeseid inimesi. me ei ole temaga küll alati ühel meelel, kuid selles siiski. Need olid nüüd minu isiklikud kommentaarid. aga nüüd inglise keeles loen ette meie variraportööri teksti. finantstehingumaksu juurutamine on oluline sta-, samm stabiilsete finantsturgude suunas ning selle suunas, et õiglasemalt äh, panustatakse Euroopa Liidu poliitika rahastamisesse. finantstehingumaks on oluline samm ka seetõttu, et ta vähendab finantsturgude volatiilsust ja sealseid spekulatsioone ning kahjulikke tehinguid. finantstehingumaksul on teatud piirangud küll, see on väga pehmelt suhtuv struktuursete toodete ja tuletisinstrumentide suhtes, mis tegelikult olid finantskriisi peamised põhjustajad aga see on oluline esimene samm äh, selles suunas, et äh, finantsturud tõesti teenindaks meie majandust. samas peaks selline maks Euroopa Liidus olema, äh, selle tulusid peab kasutama selleks, et Euroopa Liidus edendada, turutada majandust ja luua uusi töökohti kui seda finantstehing, neid finantstehingu tulusid ei liideta Euroopa Liidu eelarvesse, siis Euroopa Liit jätab kasutamata suure võimaluse. kahetsusväärne on see, et seda taksu ei juuru-, mak-, maksu ei juurutata terves Euroopa Liidus. mõningad liikmesriigid ilmselgelt on valmis panema kannatama oma kodanikud, aga hüppavad ambrasuurile siis, kui palutakse, et meie kõige suuremad finantsinstitutsioonid peaks tegema väikese panuse. siin räägitakse sellest, et meie finantsinstitutsioonid liiguvad siis kuskile mujale kummaline on see, et sellist põhjendust toovad välja näiteks ühendus, kuningriigi inimesed, kus tegelikult finantstehingumaks on juba aastaid olemas. minu arvates selline maks peaks olema esimene samm mm, üleüldise finantstehingumaksu kehtestamiseks nii Euroopa Liidus kui üle maailma Ehm, seda saab, maksu saab kehtestada küll ainult ühes riigis, nagu seda on tehtud ühe, Ühendkuningriigis, aga äh, see on eriti tõhus siis, kui see kehtib üle maailma. see tähendab, et teda, seda tuleks kehtestada terves Euroopa Liidus ning äh, selle tulusid kasutada üle Euroopa Liidu seeläbi saame me paremini astuda vastu väljakutsetele, mis meie ees seisavad, kõik räägivad siin tänapäeval solidaarsusest Euroopa Liidus minu arvates oleks nüüd aeg minna sõnadelt tegudele. see oli Marisa Matiase tekst ja viimane soovitus puudutab kompromissi hash ja viimast lauset seal. samas, kus tõhustatud koostöö annab ka hea eeskuju ähm, selleks, et kehtestada finantstehingumaksu üle maailma, see on see algne tekst siit kust-, siit on kustutatud sõna positiivne. mina aga ei saa päris hästi aru, miks raportöör, vahest võiksite te seda sõna mitte kustutada, aga sellest võime ka hiljem rääkida, suur tänu! suur tänu, härra Kluuta, teile! kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis annaksin sõna nüüd kohe Euroopa Komisjonile, härra äh, Vakman, palun suur tänu, härra äh, esimees ja suur tänu väga ka selle eest, et te olete äh, kiirendanud selle asja menetlemist. seda Euroopa Komisjon tervitab soojalt. ma tahaksin teha ainult kolm märkust ja vastata sellele kriitikale või skepsisele, mida on väljendatud täna kõigepealt Euroopa Komisjon ei arva sugugi, et see sisuline ettepanek, mis nüüd järgneb, Euroopat lõhestaks, vaid pigem äh, aitaks äh, siseturgu lõimida ja me oleme veendunud, et et äh, praegusest äh, seadusandlusest peetaks kinni, sellepärast et muidu igasugune seadusandlusest äh, kaugemale minevad sammud viidakse kohe kokku kohtu ette. teiseks, me oleme nõus proua Lollinguga, Lulinguga territoriaalsuse küsimuses äh, need liikmesriigid, kes on liitunud finantstehingu maksuga, peaksid siis ähm, jah, äh, maksma selle tehingu eest, äh, stamp duty Inglismaal on täpselt samasugune süsteem, ainus vahend äh, selle templimaksu ja meie finantstehingu maksu erinevus seisneb selles, et ähm, inglaste jaoks on oluline, millega kaubeldakse, äh, meie puhul see, kellega kaubeldakse. nüüd mõjuanalüüs äh, ja härra Klintsi äh, seisukohad, jõustamine loomulikult nende liikmesriikide seas, kes süsteemiga on liitunud, on lihtne, sellepärast et nad peavad kujundama siis oma turu infrastruktuuri nii, et see neid selles eesmärgi, sellele eesmärgile aitaks, muidugi mitteosalevates liikmesriikides on see natukene raskem kui aga elaksime me endiselt vanas maailmas, kus läbipaistvust ei ole ja kõike tehtaks kinniste uste taga, oleks see tõesti võib-olla murettekitav, aga praegu, arvestades, et meil on paigas kõikvõimalikud turu järele, eh, vabandust, turu läbipaistvusreeglid ja finantsturu järelevalvereeglid, on tegelikult suhteliselt lihtne välja selgitada vähemalt see, e, kes peaks maksma ja kui palju. ja siis on Maksuametid need, kes selle raha peavad kätte saama nende inimeste käest, kes on e, maksjatena e, määratletud. ja viimane punkt mõjuanalüüsi kohta veel, nagu me ütlesime, me oleme teinud esialgse ettepaneku kohta mõjuanalüüsi, oleme oma koduleheküljel ka lisaanalüüse pannud ja nüüd äh, analüüsime erinevaid poliitilisi lahendusi, oleme võtnud konsultatsioon äh,, oleme võtnud nõu ka äh, teistelt teenustelt, juriidiliselt teenuselt, maksu äh, peadirektoraadilt äh, ja homme äh, toimub mõjuanalüüsi komisjoni kohtumine ja põhimõtteliselt komisjon kavatseb üheskoos oma sisulise ettepanekuga äh, Äh, esitada ka dokumendi, mis erinevad poliitilised lahendused välja toob ja nende mõju, te võite nimetada seda jah, siis täiendavaks mõjuanalüüsiks, mis äh, täiendab siis esialgset mõjuanalüüsi, see tegelikult on juba suhteliselt lubav dokument, aga see töö on käima läinud, äh, ma kinnitan teile seda ja esialgsete hinnangute kohaselt tõhustatud koostööle minemine ei too kaasa negatiivseid mõju ei osalevates ega mitteosalevates riikides. suur tänu! suur tänu, härra Vakman ja nüüd proua Podimata lõpetuseks suur ähm, tänu, ähm, ma tahaksin rääkida kreeka keeles, ütleb proua äh, Podimata, kui te lubate. ma tahaksin kõigepealt öelda järgmist, mis puudutab neid arutelusid, äh, mis me oleme täna siis pidanud, minu meelest on väga oluline praeguses faasis ja seda ma rõhutasin ka juba varem ja rõhutan uuesti, ja seda rõhutan ka Kreekas, kui ma räägin Euroopast, nimelt äh, sellest, et on väga oluline, et keset seda kriisi ja kriis on ju tegelikult usaldusväärsuse äh, kriis äh, mis on suunatud ka Euroopa Parlamendi vastu, eh, tuleks näidata parlamendi poolt eeskuju, et me, et me peame järjepidevalt tegutsema ja et eh, me teeme oma otsused siiski vastutustundlikult. me peame tagama selle, et meie sõnade ja meie tegude vahel on mingisugune seos miks ma seda ütlen? ütlen seda sellepärast, et ma tahtsin meelde tuletada teile seda, et Euroopa Parlament võttis suure häälteenamusega vastu öö, eh, konkreetse lähenemise finantstehingumaksu kehtestamise kohta Euroopas. meil, äh, nagu mitu korda on öeldud, äh, on veel võimalusi rääkida mm, selle taksu si-, maksu sisust, äh, kuivõrd komisjon oma uue ettepaneku teeb, alles, aga siiski me ei tohiks unustada seda raamistikku, kus me praegu tegutseme me leppisime selles ju kokku kuus kuud tagasi teine asi kuivõrd me oleme suure häälteenamusega selle seisukoha vastu võtnud, äh, äh, peame me siiski jätma võimaluse oma seisukohti avaldada ka nendele, kes ei olnud äh, selle häälteenamusega nõus. me peame, nagu ma ütlesin, järjepidevalt tegutsema ja need argumendid, mis me esitame, peavad olema ka järjepidevad Nendel, kellel on tõsiseid kõhklusi selle osas, mida me oleme teinud varem, on alati kasutanud ühte vastuargumenti. nimelt räägiti pidevalt Äh, sellest, et kui me selle finantstehingumaksu sisse toome, siis finantsteenused lihtsalt äh, kolitakse Euroopast ümber. et meie finantsasutused lihtsalt lahkuvad Euroopast, äh, kuna nad ei taha, et nende tehingud lähevad nende tehingute vastu. ja me rääkisime tollal siis üle-euroopalisest finantstehingumaksust. Nad ütlesid, et kui selline või selline finantstehingumaks sisse tuuakse, institutsioonid, finantsinstitutsioonid kuuluvad Euroopast välja ja see on äh, Ähm, suureks löögiks äh, Euroopa turgudele ja et lihtsalt ettevõtted kolivad ümber nendesse riikidesse, kus maksutingimused on soodsamad. ja loomulikult ähm, need äh, Äh, riigid siis olid paremas olukorras kui meie. nüüd aga tõhustatud koostööst rääkides, meil on üksteist liikmesriigi, kes on valmis minema üle finantstehingumaksu kehtestamisele ja mulle tundub, et sellisel juhul selline, sellist argumenti üldse ei kasutatagi enam, kasutatakse nüüd hoopis teist äh, argumenti, seda, mida kasutavad peaasjalikult need, kes ei taha liituda selle süsteemiga. Nad ütlevad, et äh, et nad ei, et enam ei ole seda riski, et ettevõtted kolivad Euroopast välja, äh, finantsinstitutsioonid, vaid et risk on selles, et äh, sellel äh, süsteemil võiks olla väga tõsiseid tagajärgi nende riikide jaoks, kes finantstehingumaksu sisse tuua ei taha. need liikmesriigid, kes esimeses faasis ei toetanud finantstehingumaksu, ei tea tegelikult, millised need riskid on, valitsused ja rahandusministrid äh, nendest üheteistkümnest riigist, kes soovivad süsteemiga liituda, ei arva, et äh, sellel tõhustatul koostööl võiks olla mingisuguseid äh, negatiivseid mõjusid nende riikide jaoks ja nüüd siis, kas need, kes on sellele maksule vastu, kardavad seda, et see maks kujuneb väga edukaks ja tekib sellest probleeme nendele liikmesriikidele, kes süsteemiga liitunud ei ole? niimoodi räägivad siis praegu finantstehingu maksuvastased ja ma arvan, et tegemist on ilmselge liialdusega ja läheb absoluutselt vastu äh, varasemale argumentatsioonile, sellele jutule vastu, mida nad rääkisid, needsamad inimesed varem. ma tahtsin teie tähelepanu sellele viidata, lihtsalt et rõhutada seda aspekti. me jah võime olla kas käi-, selle mm, äh, finantstehingumaksu poolt või vastu, see on täiesti normaalne, aga me peaksime siiski järjepidevad olema selles äh,, kuidas me argumenteerime ühe või teise seisukoha poolt. Need, kes ei ole veendunud äh, finantstehingumaksu sissetoomisest äh, toodavate äh, ähm, tulude osas, äh, peaksid ka jääma siiski järjepidevaks ja nüüd ma tahaksin äh, kommenteerida seda märkust, äh, mille tegi härra Klints. ja mida härra Kleitšek, äh, Sveitšek ähm, ka toetas. me, nad nimelt ütlesid, et meil on makse niikuinii liiga palju ja et inimestel ei ole vaja panna peale veel lisamaksu, mis praegust rasket olukorda niigi raskemaks teeks ettevõtete jaoks. jah, äh, tõesti, äh, võib-olla me näeme, et äh, inimesed on ülemaksustatud, aga kus? nimelt tööjõumaksud on liiga suured, meie töötava massi, töötavale massile pandud maksud on liiga suured ja neid on liiga palju mitu korda on sellest räägitud viimastel aastatel, härra Sretšek ma tahaksin teile öelda, et kriisi raskuskese, selle praegu kannavad välja äh, siiski liikmesriikide eelarved, mitte seesama finantssektor, kus see äh, kriis pärines. nii et äh, me näeme seda siin praegu seda, et ei ole kriisi kulud õiglaselt ähm, jaotatud ja ma arvan, et finantstehingumaksuga oleks võimalik äh, seda parandada. praegu on meil äh, tootev majandus äh, ja tööinimene jah, ülemaksustatud ja ma arvan, et me peaksime siiski natukene rohkem tasakaalu üritama saavutada. ja lõpetuseks, ja ma sellega lõpetan, me teame ju väga hästi, et ähm, finantstehingu maks äh, on tegelikult liikmesriikide seas juba praegu kehtestatud, ka nende üheteistkümne liikmesriigi seas, vaadake näiteks Prantsusmaad. Prantsusmaal on sisse toodud äh, finantstehingu maksu taoline maks, äh, ettepanek ja põhjus, miks minnakse tõustatud koostööle, on ju kui see, et kahekümne seitsme liikmesriigi puhul lihtsalt ei jõuta kokkuleppele selles osas, milline see maks peaks olema. meil on praegu turul tohutu killustatus ja ma arvan, et me peaksime siiski astuma iga sammu, mis on võimalik selle suunas, et seda killustatust natukene leevendada. me peame natukene asju hakkama äh, äh, koordineerima ja harmoniseerima me julgustame, kui me seda tõustatud koostööd ei toeta, jätkuvat killustatust see, kui finantstehingumaks võetaks kasutusele üheteistkümnes liikmesriigis eh, esmalt, eh, oleks see juba iseenesest eh, samm harmoniseerimise suunas ja finantsteenuste siseturu parema toimimise suunas ja lõpetuseks äh, Jürgen Klute rääkis ühest äh, konkreetsest kompromissmuudatuse ettepanekust, ettepanekust ja ta ütles, et äh, siit termin positiivsus on siit välja jäetud. Ähm, ma võtsin selle sealt sellepärast välja, et äh, on ilmselge, et äh, tegemist on positiivse süsteemiga, aga kompromiss näeb välja sellist nägu sellepärast, et äh, ma tahtsin võtta arvesse ka selle, mida ütles Astrid Lulling kui ma ütlen, et Euroopa Liit peab olema eeskujuks teistele, siis ma arvan, et see tähendabki seda, et me peame olema ikka positiivne eeskuju, mitte negatiivne eeskuju teistele, nii et äh, ma arvan, et võib-olla siin see sõna positiivne on natukene liiast. meie eesmärgiks on ähm, jõuda sellise raportini, äh, kus äh, me siiski toetame parlamendina seda tõhustatud koostööd. suur tänu, proua Lulling, meil ei ole aega, ma annan teile täpselt üks minut kõneaega, üks minut kõige rohkem härra esimees, ma tahtsin ainult ühte asja öelda mind natukene hämmastab Euroopa Komisjoni naiivsus, kes arvab, et äh, negatiivset mõju liikmesriikidele sellest tõusetud koostööst ei avaldu. mul on üks küsimus, esimene äh, raport, äh, millele viitas proua Budimata, mis tõesti võeti parlamendis täiskogus vastu suure häälteenamusega, seal meie tegime ettepaneku välja jätta pensionifondid selle finantstehingu maksu alt. mina olen teinud ettepaneku, et eh, ei peaks neid ka eurofondide puhul kasutama, sellepärast et see oleks eh, eh, see puudutaks väga-väga paljusid fonde sellisel juhul ja ma tahaksin, et komisjon nüüd uuesti Äh, mina näen, et komisjoni ettepanekus on pensionifondid nüüd uuesti sees, äh, on see nii või ei ole, see on küsimus komisjonile. kõigepealt äh, komisjoni esindaja on nüüd lahkunud ja sellepärast ta vastust ei saa, kadunud ja veel protseduurilised küsimused nüüd siis, homme hääletame selle dokumendi osas siin ja detsembris loodetavasti jõuab asi täis kokku, läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. päevakorrapunkt number viis, VKE-de rahastamisvõimaluste parandamine ja annaksin kohe sõna äh, Philipp äh, de Bakkerile Um, suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, tahaksin kõigepealt tänada kolleege selle eest, et nad on näidanud üles huvi selle raporti vastu. tahaksin tänada ka variraportööre nendepoolsete jõupingutuste eest selle teema ümber. on esitatud umbes sada nelikümmend muudatusettepanekut ja need käsitlevad väga erinevaid ja huvitavaid teemasid. viimaste nädalate jooksul olen teinud tööd kompromissmuudatusettepanekute väljatöötamise nimel ja ka selleks, et jõuda kokkuleppele kõikide teiste fraktsioonidega. loomulikult kõiki muudatusettepanekuid ei saa sisse võtta, muuhulgas ka sellepärast, et tekst jääks läbipaistvaks ja arusaadavaks ja ma otsustasin seega mitte võtta sisse muudatusettepanekuid, mis on liiga detailsed. me ootame arvamusi ka teistelt komisjonidelt ja äh, sellest tulenevalt otsustasin ma mitte võtta sisse ka muudatusettepanekuid, mis puudutavad teiste komisjonide pädevusvaldkondi, sest et äh, siis saab ära hoida igasuguse kattuvuse. nagu ma ütlesin, siis me tahaksime, et see ettepanek jääks äh, lühikeseks ja arusaadavaks, eesmärgiks on ikkagi kutsuda üles liikmesriikidega Euroopa Komisjoni tulla välja konkreetsete ettepanekutega. samal ajal tahame me ettevõtetele saata signaali et me tõesti võtame nende rahastamisvõimaluste eh, ligipääsu küsimust tõsiselt. kui me aga eh, võtame siia sisse veel ka mingisuguseid teisi otseselt mitte teemasse puutuvaid eh, küsimusi, siis me näitame lihtsalt, et Euroopa Parlament toodab lihtsalt dokumente. ma tulen siis välja kompromissmuudatusettepanekutega esiteks ma usun, et siin ei ole mingisugust äh, lahendust, mis sobiks kõigile. erinevused Euroopa Liidu liikmesriikide ning ka piirkondade vahel on väga suured ja nendega tuleb samuti arvestada. VKE-d kujutavad endast Euroopa Liidu majanduse alustala ja seepärast peame me hoiduma igasuguste lisabürokraatlike tasemete loomisest meie eesmärgiks on ikkagi parandada ettevõtluskeskkonda. finantskriisi ajal me oleme näinud, et pangad on siin kogenud raskeid aegu. EKE-dele peaks pakkuma ka alternatiivseid rahastamisvõimalusi hetkel on liikmesriikides väga palju ka säästu või hoiuarveid ja seda, neid saab loomulikult, investeeringuid nende hoiuarvete läbi saab seda stimuleerida loomulikult liikmesriikide sees, aga ka Euroopa Liidu tasemel läbi maksupoliitika. ettevõt-, ettevõtjatel on teinekord puudu äh, äri planeerimise, raamatupidamise ning äh, finantsalastest teadmistest ja see samuti vähendab nende ligipääsu rahastamisvõimalustele, peame siis vaatama, kuidas me saaksime neid teadmisi suurendada ühtlasi läbipaistvuse suurendamine, näiteks miks nende laenutaotlus tagasi äh, lükati või miks ei ole võimalik äh, laenu enneaegne tagasimaksmine, see on teema, mis on siin raportis ka väga konkreetselt sees. mitmed VKE-sid ühendavad äh, organisatsioonid on juba väga positiivselt reageerinud sellele raportöörile ja ma loodan, et järgmisel variraportööride kohtumisel detsembris Strasbourgis suudame me ka edasi minna ja teeme tööd väga tihedalt ka kõikide teiste kolleegidega selleks, et jõuda hea kokkuleppeni. suur aitäh sulle, Philipp, ja nüüd on äh, Rahvapartei esindajal sõna. Thank you, chair um,. ja yeah,, ich uh, möchte dem härra Dorfmann. suur aitäh kõigepealt äh, tahaksin teid tänada väga hea koostöö eest. kompromissettepanekute osas on laialdane nõusolek ikkagi olemas, mingisuguseid väga põhimõttelisi eriarvamusi selles raportis ei ole. tahaksin kiirelt ähm, üle vaadata meile kõige olulisemad elemendid kompromissettepanekutes on need suures osas ka sees. eile rääkisin VKE-de ja pankade vahelistest seostest. meil on vaja rohkem läbipaistvust, see on iseenesestmõistetav. aga nii pangad kui ka VKE-d on ju eraettevõtted ja seega me oleme selliste ettepanekute vastu, mis, äh, mille eesmärgiks on luua mehhanismid, mis muudaksid VKE-dele laenu andmise pankadele kohustuslikuks, sest et äh, lõppkokkuvõttes see on ikkagi pankade otsustada. loomulikult on siin läbipaistvust võimalik parandada ja rõhutaksime seda, et äh, majanduskriis, milles me praegu elame, on mõjutanud laenu andmist väga suuresti osades liikmesriikides. parlamendis räägitakse riigivõla levimisest ka teistesse riikidesse, aga ei räägita samasugust laenude vähendamist, mis levib ka ühest pangast teise, ühest riigist teise. on ka väga erinevad intressimäärad ja suured moonutused sellest tulenevalt liikmesriikides ja just äh, naaberriikides äh, on, tekib probleeme selles osas, sellised piirialad on ju suhteliselt väiksed, aga need äh, intressimäära erinevused on väga suured ühel või teisel pool piiri. nüüd me täna räägime võl-, laenu andmisest äh, VKE-dele kapitalinõuete direktiivist ja ka Baseli öö, äh, komiteest siin tulenevad väga suured probleemid, siin on kohustus leida kapitali ja kui kapitali, kui pank seda kapitali ei suuda leida kuskilt, siis tähendab, et ta lihtsalt annab vähem laenu. Euroopas on ka riike, sealhulgas ka minu kodumaa Itaalia, kus on VKE-dele teatud tagatisplatvormid juba olemas ja need töötavad väga hästi läbi selliste platvormide on võimalik ka tagada laenude parem jaotumine VKI-de vahel. nii et me peaksime oma raportis kaaluma ka sellise platvormi võimalikkust ehm, Euroopa Liidus. tegemist on siis platvormiga, mis võimaldab pankadel lihtsamini VKE-dele laenu anda. ja kui me nüüd teeksime seda Euroopa Liidu tasemel, siis kujutaks ennast, endast uut võimalust VKE-dele kasutada siis selliseid erilisi tagatisi selleks, et lihtsamini laenu saada. ma usun, et me suudame kompromissini jõuda ka alternatiivsete rahastamisvõimaluste osas, mis siis asendaksid pangalaenud Euroopa Liidust väljaspool, muuhulgas ka Ameerika Ühendriikides, on aktsiaturgudel mehhanisme, mis võimaldavad luua alternatiivse aktsiaturu just nimelt VKE-de tarvis. nii et see oleks ka üks äh, hea lahendus Euroopa Liidu VKE-dele, kui see oleks täpselt nende vajadustele vastav. aga kordan veel kord üle, et kompromissid, milleni me oleme jõudnud, iseenesest liiguvad õiges suunas ja meie fraktsioon seda raportit toetab. suur tänu teile, härra Dorfan ja proua Kleeval on sõna sotsiaaldemokraatide nimel. ma räägin seekord äh, siis äh, sloveenia keelt. ma tahaksin tänada raportööri äh, selle raporti eest ja väga hea koostöö eest, mida me oleme teinud kompromissmuudatusettepanekute osas. ma usun, et me suudame seda raportit ka jõulisemaks muuta me mõistame täiesti ka, millised on sellise seadusandluse muutmise tagajärjed ja kuidas see mõjutab Euroopa Liidu struktuuride toimimise muutumist ka äh, VKE-de osas. me, me peame toetama äh, VKE-d, VKE-sid, kuid samal ajal ei tohi me unustada, et kui me menetlusi lihtsustame, siis ei tohi silmist lasta ka tööohutust äh, ning samuti tööandjaid ja ka tõi-, kõiki teisi olulisi küsimusi. me oleme sellest kahepoolselt raportööriga ka juba rääkinud ja mis puudutab erinevaid rahastamisskeeme ning koostööd pankadega, siis me oleme nõus, et tegemist on äh, nende kõigi näol oluliste teemadega. VKE-de ühendused liikmesriikides äh, on väga erinevad. tegemist ei ole millegi ühtsega ja ühesugusega ja neil on ka väga erinevad äh, lähenemised, kui me räägime näiteks äh, sotsiaalsest ettevõtlusest, siis sellele tuleks äh, pöörata suuremat tähelepanu, see on kasvav sektor Euroopa Liidus, hetkel moodustab see juba kümme protsenti kõikidest ettevõtetest, seda tüüpi ettevõtted pakuvad ka mm, paljudele inimestele tööd nii et olgem siis ettevaatlikud, et me jätaksid välja uusi võimalusi pakkuda VKE-del ligipääsu rahastamisvahenditele. nii et põhimõtteliselt sellest tahaksin veel raportööriga rääkida, aga põhimõtteliselt on meie koostöö olnud väga hea. härra Philip Lambers, kes on roheliste variraportöör, teda ma siin saalis ei näe ja siis konservatiivide nimel härra Kamal, palun. suur tänu, härra esimees ja ka mina tahaksin alustuseks tänada raportööriga ja teisi variraportööre, kellega on koostöö olnud väga hea. ühtlasi rõõmustan ka selle üle, et raportöör töötas muudatused, kompromissmuudatusettepanekud välja väga kiiresti, nii et ta on selles osas meile kõigile eeskujuks me kõik mõistame, et VKE-d ei ole ühesugused liikmesriigis. kahe tuhande viiendal aastal, kui ma parlamenti tulin, siis räägiti Euroopa Parlamendist VKE-dest või suurettevõtetest ja see šokeeris mind, aga tegelikult väga väikeste ettevõtete endi vahel on ka väga suured erinevused. on ju väga väikseid VKE-st ja siis on ka selliseid keskmise suurusega ettevõtteid kus on üsna palju töötajaid. ise ettevõtjana oli mul väga raske just minna üle, liikuda üle sellelt, et ma olin ise ettevõte, olin ise FIE ja siis hakkasin teisi inimesi palkama nii et ei tohi siin tekitada mingisugust lõhet ka suurte ettevõtetega. nüüd minule pakub erilist huvi see, et kuidas me aitame ettevõtteid, kes teevad oma tööd kõige vaesemates piirkondades, on ju väga uskumatuid lugusid sellest, kuidas inimesed väga väikese, väikeste rahaliste vahenditega, viiekümne või saja naelaga ehitavad üles väga hea ettevõte näiteks äh, üksikema lahutatud äh, Madi Sharva, kes äh, laenas kümme naela ja siis ehitas sealt üles täiesti uskumatu ettevõte. nii et ta teenis natukene raha juurde ja nii edasi ja siis nüüd palkab ta juba väga suurt hulka inimesi ja mina ise võin tuua näiteks kaheksakümnendatest aastatest äh, kaks äh, poissi, kes laenasid oma emalt äh, viiskümmend naela ja siis, kes ostsid selle eest õmblusmasina ja siis hakkasid õmblema lühikesi pükse nii et kui me räägime nendest kõige väiksematest ettevõttest, äh, teinekord piisab vaid natukesest äh, rahast selleks, et äh, juba väga kaugele edasi liikuda, nii et kuidas me just sellise raha saaksime inimeseni, inimesteni viia ja ühtlasi pakkuda neile ka nõuandeid, sest et väga tore, et inimestele antakse ju viiskümmend või sada naela või ka kakssada eurot, aga lõppkokkuvõttes on neil vaja ikkagi ka nõuandeid, nii et seepärast peaksime koostööd tegema ka haridussektorite ja inimeste endiga väga palju on selliseid inimesi, kes tegelikult oleks valmis laenu andma ja variraportööridega rääkides äh, me olime ka nõus, et selles, et, et meie räägime siin ainult äh, äh pankadest. aga tegelikult on, ollakse valmis, äh, on ka isik, inimesed lihtsalt valmis raha laenama, nii et kahekümne viie dollariga on võimalik juba väga palju ära teha, kui see nii et seda tehakse siis internetipõhiselt, on sellekohased internetileheküljed ka olemas, on nii, et kui igaüks annab kakskümmend viis dollarit, siis kokku maailma peale saab sellest juba tuhat ja nii edasi. ma tean, et on ka erinevaid äh, võrgustikke, kes sellega juba tegelevad, need kickstart süsteemid ja nii edasi, nii et võib-olla peaksime siis kaaluma, kuidas sellele ka ise kaasa aidata. nüüd äh, veel üks aspekt, mida tahaksin käsitleda, jah, me räägime siin VKE-de rahastamisvõimalustest, aga me jätame tegelikult ühe öö, aspekti siit täiesti välja. me jätame täiesti välja riskikapitali võimalused, nii et me ja seda just maksustamise küsimuse pärast, ma saan aru, et maksud on ka olulised loomulikult igaüks tahab oma liikmesriigile ju kõige rohkem raha, aga tegelikult riskikapital on siin ka oluline. maksupoliitika ei ole ju Euroopa Liidu pädevuses, seda kasutatakse lihtsalt poliitilise vahendiga selleks, et mitte võimaldada VKE-dele ligipääsu riskikapitalile, nii et ma loodan, et me äh, selles osas siis suudame selle ummikseisule lõpu teha ja et ka VKE-d saaksid riskikapitali kasutada. nii et ma igal juhul tervitan nende kompromissmuudatusettepanekute üldist tooni ja ma arvan, et kõik fraktsioonid põhimõtteliselt on suutnud selles osas kokku leppida, konsensus on juba üsna laialdane. suur aitäh härra Kamalile, härra Klüütet ma siin ei näe, nii et annan sõna uuesti raportöörile, kui ta soovib seda kommenteerida. suur aitäh! viimaste päevade nädalate jooksul oleme variraportööridega seda kõike arutanud ja üks, siis paar peamist märkust, ma olen täiesti nõus alternatiivsete rahastamisvõimaluste kommentaaridega. Euroopa Liidus me sõltume liiga palju vaid pankadest ja aktsiaturud VKE-dele või ka VKE-de vaheline laenamine ja ka teised just nimelt alternatiivsed rahastamisvõimalused vääriksid suurema tähelepanu, hetkel VKE-d sellistes äh, rahastamisvõimalustes osaleda ei saa. nii et ma oma raportis kindlasti tahaksin seda just ka rõhutada. nüüd äh, teine märkus, mis on ka minule väga oluline, nimelt teadmiste edastamine. selles osas on võimalik äh, ka erinevate võrgustike läbi seda tagada, nii et rääkida mitte ainult rahastamisest, vaid ka sellest, kuidas töötada välja ärimudeleid, kuidas tagada ettevõtete jätkusuutlikkus, nii et see on ka tähtis. ja siis viimane punkt, riskikapitali määrus, mina olin variraportöör selles küsimuses, ma, see tuleb nüüd parlamenti tagasi äh, ja see on väga oluline nendele ettevõtetele, kes ootavad just võimalust säästetud raha aktiveerida läbi riskikapitali vahendite, nii et selleks, et see siis jälle sinna majandusse tagasi liiguks, nii et põhimõtteliselt enamik märkustest, nendega ma tahan ma arvestada ja ootan suure huviga ka meie arutelusid, et me jõuaksime väga heade kompromissmuudatusettepanekuteni, väga hea raportini. Meeting ah,, sorry, we have suur aitäh härra Bakkerile. hääletus leiab aset seitsmeteistkümnendal või kaheksateistkümnendal detsembris ja täiskogul toimub hääletus veebruarikuus nii et me oleme jõudnud oma koosolekuga lõpule, alustame uuesti täna pärastlõunal kell kolm, suur aitäh!